Good morning. Good morning. Not too many of us. tere hommikust, meid ei ole siin palju kohal, aga peaks vist ikkagi pihta hakkama. paljud on kindlasti ummikus või teel siia Euroopa Parlamenti. meile öeldi juba, et kõik ei jõua õigel ajal kohale, aga alustame sellegipoolest järgmise päevakorrapunktiga number seitse, mis puudutab siis Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelist lepingut. piiris, piiriülese koostöö tõhustamise kohta on see leping siis eelkõige seoses terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega. ja räägime siis laboritoiminguid tegevatest kohtuekspertiisiteenuse pakkujatest ja nende akrediteerimisest. raportööriks on Roberta Metsola, ta on teel siia. teda asendab kolleeg Dupont. Of course we will hear from shadows. ja kuulame ära ka variraportöörid. ning ühendame punkti seitse punktiga number kaheksa. jällegi raportööriks Roberta Metsola ja tegemist on Euroopa Liidu ja Liechtensteini vürstiriigi vahelise lepinguga täpselt samades küsimustes ja ka variraportöörid on samad. nii et teen ettepaneku et kuulame kõigepealt ära proua Dupondi ja siis kuulame ära variraportöörid, enne kui kuulutame välja muudatusettepanekute tegemise tähtaja. olete te valmis? proua Dupont, teil on sõna. aitäh, esimees, tere hommikust, kallid kolleegid ma ei ole ilmselgelt Roberta Metsola, aga ma üritan teda asendada. tegemist on kahe lihtsa küsimusega, Euroopa Parlamendilt on nõutud ja palutud pigem äh, toetust äh, Euroopa Liidu ja Šveitsi ning Euroopa Liidu ja Liechtensteini vürstiriigi vahelise lepingu kohta, mis puudutab nõukogu otsuseid terrorismi piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega ja käsitletakse siis laborititoiminguid tegevaid kohtuekspertiisi teenuse pakkujaid ja nende akrediteerimist. Euroopa Parlamendi jaoks on Euroopa julgeoleku tagumine, tagamine olnud alati väga tähtis ja väga tähtis on siin ka lihtsustada informatsioonivahetust, mitte ükski liikmesriik ei suuda üksi rahvusvahelist kuritegu ra,, kuritegevust äh, peatada ja just sellepärast on piiriülene koostöö väga tähtis. eriti kui soovitakse paremini võidelda kuritegevuse vastu. ja Šveitsi ning vürsti Šveitsi ja Liechtensteini vürstiriigiga vahelise lepingu puhul ongi tähtis see, et oleks võimalik saada juurdepääsu kõikidele erinevatele andmebaasidele ja identifitseerimissüsteemidele ning äh, sõidukite registreerimissüsteemidele. ja see on ka eeltingimuseks äh, selleks, et äh, oleks võimalik see leping sõlmida kui me soovime anda selle nõusoleku. For... variraportöörid kõigepealt sotsiaaldemokraadid ja kolleeg Morena Sanchez, palun. aitäh, esimees, tere tulemast kõigile sotsiaaldemokraatide fraktsioonis Euroopa Parlamendis toetame me mõlemat raportit ja mõlemale lepingule nõusoleku andmist, sest ei saa olla nii, et kuri, kurjategijad saavad ühest riigist teise põgeneda. see kehtib eriti just äh, minu koduriigi kohta, kus me oleme näinud Al-Qaidi ja pühasõdalate terrorismi ning just sellepärast toetame seda lepingut ja koostöö parandamist. esimees räägib mikrofonita. aitäh, mina võtan sõna Anthony Hooki asemel, ütleb äh, proua Strugjaru. Anton lei-, Anthony leiab, et mõlemale lepingule tuleb heakskiit anda ja tema põhilised sõnumid täna on see, et kuritegevuse vastane võitlus on äh, Äh, üks kõige tähtsamaid ülesandeid Euroopa Liidu jaoks ja sellepärast on väga hea meel, et äh, on vastu võetud kaks otsust nende lepingute äh, sõlmimiseks, tagamaks terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastane võitlus ja eriti tähtis on, et siia on kaasatud ka laboritoiminguid tegevad kohtuekspertiisi teenused, sellepärast et äh, Eh, niimoodi on võimalik eh, veelgi paremini nende vastu võidelda. ja kuna kuritegevus on piiriülene, siis meil on tõesti vaja eh, võidelda üheskoos ja sellepärast on väga hea, et kõikidel liikmesriikidel oleks Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini vürstiriigi andmepankadele juurdepääs, et on võimalik saada DNA informatsiooni, sõidukite registreerimise infot ja nii edasi. praegusel hetkel me teame, et on mitmeid äh, terroriorganisatsioone, mis äh, tegutsevad üleilmsel tasandil ja sellepärast on väga tähtis, et liikmesriigid teedid koos, teeksid koostööd. meil on väga hea meel, et nõukogu lõpetas edukalt äh, äh, läbirääkimised. kaks tuhat kaheksateist lõpetati Euroopa Liidu Liechtensteini vahelised läbirääkimised. aitäh Roberta Metsolale, kes on nii palju tähelepanu nendele lepingutele pööranud. vabandust näen, et ID fraktsioonist on härra Kohvot kohal, kes tahab sõna saada. Eh, eh, er aitäh, ma ei arvanud, et ma nii kiiresti sõna saan, minu arvates on täiesti absurdne seda koosolekut siin pidada. vaadake, kui vähe inimesi on kohal. natuke imelik on ja tegelikult ka murettekitav. Eh, suurem osa inimestest läheb äh, sellisel kellal tööle ja nüüd jõuan ma siia, näen, et siin on maksimaalselt kuus, kaheksa, kümme inimest saadikut saalis. kas on siin mingeid tõesti ähm, põhjustatud, põhjendatud põhjusi, miks nad siin ei ole, võib-olla nad kohtuvad kodus valijatega, aga on täiesti absurdne siin täna seda koosolekut pidada ja vaadata, kui tühjad on meie read. minu arvates on see tõesti väga tõsine probleem Euroopa Parlamendi liikmete jaoks ja mis puudutab seda küsimust, siis selle kohta pole mul mitte midagi öelda. Well actually there was no shadow. Te ei olnud ju variraportöör või ei võtnud sõna variraportööri sõnal. me õpime siin Euroopa Parlamendis töötamist. ma olen seda tuhandeid kordi näinud. et äh, kaevatakse kohaloleku pärast ja ei ole mõtet süüdistada neid, kes on siin, need, kes on kohal, sest need on need, kes on äh, küsimuse läbivaatamisse kaasatud ja meie ülesanne ongi avalikkusele selgitada, et äh, vahel on liikmed mujal, neil on mõni teine koosolek. siin ei ole mitte kedagi süüdistada, keegi pole süüdi. me jätkame tööd, nii et äh, teie ülesanne oli variraportöörina sõna võtta. I think, I think that will do for the, for the, for the first point in the order mulle tundub, et sellega oleme esimese päevakorrapunkti ammendanud, mis oli ette nähtud kuni üheksa kolmekümneni. kas on veel Rahvapartei raportööril midagi öelda, kas te soovite raportööri asendajana midagi veel öelda? ei, vahel ka komisjon soovib sõna sekka öelda, aga tundub, et täna mitte või siiski? siis kui nii, siis ütlen teile veel, et äh, meil on võimalik ainult raportööri soovitusi äh, muuta vastavalt kodukorra artiklitele sada neli ja sada viis. see tähendab, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on paika pandud, see on neliteist november, ülehomme õhtul kell kuus ehk kaheksateist null null ja hääletus meie komisjonis toimub teisel detsembril. nüüd järgmine punkt on ette nähtud kella üheksa kolmekümneks Europoli ettekanne. me operatiivosakonna direktori asetäitja tuleb siia üheksa kolmkümmend, teda pole veel kohal ja seega teen ettepaneku, et teeme pisikese pausi, viisteist minutit ja siis jätkame. Yes, a coffee break, ten minutes. teeme kümne-kaheteistminutise kohvipausi. aitäh mõistva suhtumise eest ja ei ole küll tore, et meid pole palju kohal, aga eks me õpime seda siin töötamist. was saying kolleegid, jätkame koosolekuga. nüüd on meil tänase päevakorra teise punkti aeg, see puudutab äh, siis Europoli poolset ettekannet interneti kuritegevuse ülevaatusest, ülevaates. nüüd me oleme siin selleks, et äh, kuulata härra Vilvan Gemmerti ülekannet, tema on operatiivosakonna direktor Europolis ja ärgem unustagem, üheksandal oktoobril sel aastal kinnitati e-, OKTA raport ehk siis internetipõhise organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnang, mis käsitleb peamisi ohtusid, mis kaasnevad internetipõhise kuritegevusega meil on igasuguseid uusi kontseptsioone sellega seonduvalt, näiteks tehisintellekt, uus tehnoloogia ja see raport näitab, et et uued ohud tegelikult lähtuvad eelkõige olemasolevate tehnoloogiate nõrkadest kohtadest ja seetõttu ongi meil väga hea meel siin tervitada härra Will van Gemmertit ja tema meeskonda ja tema tutvustab meile seda ülevaadet ja selle sisu ning pärast tema ettekande lõppu on natukene aega aruteludeks. ma näen, et see päevakorrapunkt on määratud kestma terve järgmise tunni, nii et pärast ettekannet saavad liikme, parlamendiliikmed vahetada oma seisukohti, palun, suur aitäh, härra esimees, mul on väga hea meel tutvustada teile seda üle, ülevaadet, ma olen siin koos oma mm, kolleegiga äh, küberkuritegevuse osakonnast. meil on väga suur rõõm teile tutvustada seda hinnangut ja vastata ka küsimustele. järgmise viieteistkümne, kahekümne minuti jooksul üritan teile seletada, mis asi on Jokta ja jõuda ka mõningatele järeldustele. nagu te näete siin äh, ekraanil samamoodi, IOKTA on üks olulisemaid Euroopa Liidu algatusi, siin käsitletakse internetis toimuvat kuritegevust ja annab teile ülevaade õiguskaitseorganite hinnangu kuri, küberkuritegevuse üldisest maastikust see hõlmab nii mineviku, oleviku kui tuleviku küberkuritegevust, me räägime siin, missugused uh, uuri-, uurimised meil pooleli on ja lisaks sellele kaasame mõningad otsused ja soovitused otsuste vastuvõtjatele, näiteks nagu teile, nii strateegilise, poliitilise kui ka taktil-, taktikalise seisukohast lähtudes. lisaks sellele üritame tuua välja selgemaid võimalusi ja tutvustada ka niisuguseid asju, kus õiguskaitseorganid on juba edu saavutanud ning hinnangu lõpus üritame vaadata natukene ka tulevikku. kui te nüüd vaatate seda slaidi, siis missuguseid teemasid me siin Joktas käsitleme, siis need sõnad, mis siin on välja toodud, on üldiselt kõige olulisema tähtsusega ja kui ma peaksin siit välja tooma äh, ühe sõna, mis kõige paremini iseloomustab interneti kuritegevust, siis on see eh, jultunud. tõesti, interneti kure, kuritegevus muutub järjest jultunumaks ja siin me näeme, nad leiavad järjest uusi varia-, variante, aga siin teised toodud sõnad on, on mm, darknet, eh, GDPR ehk siis äh, andmekaitse, kõik need on olulise tähtsusega. nii, mis siin siis muutunud on kahe tuhande kaheksateistkümnendast kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani? Äh, siin vasakul pool näete siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta IOKTAT ja paremal pool kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta IOKTA tiitellehte, aga põhimõtteliselt me üritame vaadata ikkagi samu asju, aga veidi sügav, sügavuti võib-olla sellel aastal ja Jokta kõige olulisemad järeldused on vast need, et äh, kuritegevus on muutunud konkreetselt sihi äh,, sihitumaks, samuti kasumlikumaks ja majanduslikult hävitavamaks kogu ühiskonnale. see kuritegevus areneb väga kiiresti ja siin on kaasatud ka väga-väga jõuline tehniline komponent, me üritatakse kogu aeg raha välja pressida, petta äh, erinevatel viisidel, kasutades küberkuritegevust just erafirmadelt. Äh, kui me räägime laste seksuaalsest ärakasutamisest, sest see materjal on üha kasvanud ja kasvanud ja järjest rohkem kasutatakse erinevaid platvorme ning see muutub üha keerukamaks. sest kurite-, kurjategijad kasutavad ka noorukite endi poolt loodud materjali, aga vaataks nüüd natukene positiivsemalt poolt. esiteks on väga palju neid musti turgusid suudetud maha võtta näiteks Must Wall Street ja nii edasi ning äh, meil on õnnestunud ka natukene rohkem stabiliseerida tumevõrgus toimuvat, mis tähendab seda, et osa asju on täiesti kadunud, võib-olla on jäänud niisuguseid ühe müüjaga poode tume, tumenetis. nüüd kuritegevus kui teenus siin on muutunud ka väljapressimiselement olulisemaks kui varem, vähemasti seda me oleme märganud. nüüd valdkonnaülene lähenemine, lähenemine, mis on omane kõikidele kuritegevuse vormidele, krüpteeringud, krüptoraha, on online'is olemasolev anonüümsus, kõik see teeb väga raskeks uurijatele saada uurimise käigus asjaomastele andmetele ligi ja mõnikord on täiesti võimatu nendele andmetele ligi pääseda. nüüd teine valdkonnaülene kõikehõlmav teema on andmed. andmed on kaup, andmed on kurjategijatele siht, andmed on luurevahend ja õiguskaitse jaoks on kõige olulisem kõigepealt saada uurimise käigus andmetele juurdepääs, just suur, suurandmetele, big data'le ning hiljem ma tulen tagasi nende väljakutsete juurde, mis sellega täpsemalt seotuvad, seonduvad. nüüd siin on toodud need kategooriad, mida me selles aruandes nimetame ja kui neid nüüd vaadata, siis need siin toovad välja mõned võtmesõnad. võtame kõigepealt kübersõltuva kuritegevuse, siin on tegemist andmete kompromiteeri-, kompromiteerimisega erinevate kriminaalsete andmekasutustega, nüüd makse maksepettus, see on jätkuvalt väga olulise tähtsusega küberkuritegevus. Äh, skimmingu kasutamine on jätkuvalt äärmiselt levinud, aga lisaks sellele üritatakse äh, pangaautomaatide juures ka teisiti andmeid kätte saada. nüüd Mm, siis kasutatakse ka, ka tehisintellekti. nüüd edasi social engineering ehk siis andmete kogumine pettuse teel inimestel, inimestelt on jätkuvalt väga olulise tähtsusega osa kogu sellest ahelast. kuritegevus kui teenus on siin väga olulise tähtsusega, see on jätkuvalt on teenus, niisuguste kontode omamine, kuhu raha saadakse ning äh, sellega seonduvalt ja meie finantssüsteemide muutmisega kooskõlas hakkavad siingi esile kerkima uued kuritegevuse liigid. laste seksuaalne ärakasutamine online'is on jätkuvalt väga suure tähtsusega oht ja seda suurendab ka asjaolu, et üha rohkem on lastel juurdepääs kiire, kiirele internetile ja materjali tuleb selles valdkonnas üha juurde ning see tekitab ka üha rohkem ülesandeid ja kohustusi õiguskaitseorganitele selles valdkonnas. nüüd, kui me räägime seksuaalsest väljapressimisest, kui nii võib öelda, siis see kasvab ka üha enam ja enam ja siinkohal tahaksin ma nimetada just laste kasu, ärakasutamist instantsilt, kasutades striimingut ja nii edasi. nüüd, kui vaadata Darknetti, siin peamiselt kaubeldakse kuritegelike too-, toodetega ja me näeme, et üha rohkem on tekkinud niisuguseid pisikesi ühe müüjaga poode äh, ja pakutakse kõikvõimalikke kuritegelikke tooteid, aga jällegi sihtgrupp on võib-olla rohkem välja kujunenud. tegemist on äärmiselt tundliku äh, keskkonnaga ja me näeme, et üha enam ja enam kasutatakse äh, niisugustel platvormidel müügiks müügi korraldamiseks eh, sõnumirakendusi. nii, mida teeb Europol? liikmesriikide toetamiseks. tahan natukene seda ka nimetada, sellepärast et siin aruandes ei räägita mitte ainult ohtudest, aga räägitakse ka teataval määral saavutustest. me oleme loonud konkreetse eh, Darkneti meeskonna, mis aitab kõiki liikmesriike sellega tegelemisel. siin vasakul pool te näete mõningat, mõningaid lehekülgi, kus on, äh, kus on toodud mõned äh, tume, tumevõrgu turud, millega on tegeletud koostöös liikmesriikidega. õiguskaitseasutustel on õnnestunud ka hävitada üks niisugune organisatsioon, kellel oli väga-väga palju enam kui sada viiskümmend tuhat klienti, nende teenus, teenuse eest maksti igakuist tasu ja viieteistkümne ja viieteistkümne euro eest kuus võisid tellida isikliku TDOS rünnaku ning kolmandas näites ma tahaksin puudutada taas äh, seksuaalset ärakasutamist. uuring selles osas algas kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal äh, koostöös NECMEC-i, kes on Ameerika kontaktpunkt ning liikmesriigid osalesid väga aktiivselt äh, inimeste väga palju osalesid, osalesid niisugused isikud, kes tööt-, elasid ühes kohas, aga tegutsesid teises kohas, kohtualluvus oli erinev ning lõpuks äh, läbiotsimise käigus selgus, et nimetatud isik kasutas enam kui neljakümmend erinevat online profiili, et ohvreid ligi meelitada, samamoodi äh, sõnumi rakendusi ja erinevaid võimalusi ühe ja sama lapse ärakasutamiseks tuvastati ka kõik täiendavad kahtlusalused ja ohvrid, praegusel hetkel on uurimine pooleli. niisugustest uurimistest me õpime alati, mida uut teha, oleme loonud uusi algatusi, näiteks küberpatrulli nädal, mis tähendab seda, et liikmesriigid ühe nädala jooksul teevad kõik selleks, et tuvastada küberkuritegevuse vallas rohkem turgusid ja ka ärakasutamist, aga eesmärk ei ole mitte ainult see, vaid eesmärgiks on ka äh, üksteiselt õppida, et jõuliselt äh, ühiselt paremini tumevõrgu vastu võidelda. nüüd äh, meie aruande peamised soovitused. Need on siin välja toodud ja ma nimetan neid väga lühidalt, me oleme seda meelt, et meil on tarvis rahvusvaheliselt koordineeritud lähenemist sellele tegevusele tumevõrgus. samamoodi tegevuste koordineerimine peaks olema ulatuslikum, tagamaks, et me teineteist ja üksteist mõistame. peamised kuritegelike teenuste pakkujad tuleks tuvastada ja parem oleks tuvastada neid öö, niimoodi, et me ei peaks saaksime neile läheneda nii-öelda rühmiti, samamoodi on oluline pöörata tähelepanu kõikidele olulistele sidusrühmadele, tagamaks suuremat turvalisust internetis, mis tähendab seda, et meie poliitika osaks peaksid, peaks olema ka te teadlikkuse tõstmise kampaaniad, edasi väga oluline teema on ka koostöö erasektoriga, aga samamoodi akadeemilise keskkonnaga ja võtmepartneritega sealt, sellepärast et just nende käes on võtmeinformatsioon, mida vajavad ka õiguskaitseorganid. ja ma arvan, et kui me kõigi nende partnerite vahelist koostööd parandame, siis see toob kaasa ka õiguskaitsealase tegevuse uuenemise ning toob kaasa paremad võimalused koostööks ja paremad võimalused küberkuritegevusega võitlemiseks. nüüd ma üritan anda teile ülevaate mõningatest uutest viisidest, kuidas me üritame kuritegevike äh, tegutsemisahelaid lõhkuda. siin on üks asi, mida me oleme teinud umbes kolm aastat juba, selle veebilehekülje nimi on No more ransom. kuna lunavara on üha kasvamas ja selle kasutamine samamoodi, siis me üritame töötada välja mudelit, mis võima-, mis äh, takistab kurjategijatelt lunavara abil raha väljapressimist. kaks era, kaks era ja üks õiguskaitsepartner olid meil selle lehekülje loomisel abiks, kasutame kõikidelt saadud krüpteeringuid ja me kasutame siin alustasime nelja partneriga, aga nagu te siin slaidil näete, partnerite hulk on juba kasvanud ja praegusel hetkel on neid sada viiskümmend üks. Na-, neil on väga erinev taust ja kõik partnerid siis toetavad seda veebilehekülge, pakkudes tasuta dekrüpteerimisvahendeid ja sellel slaidil näete teatavaid tulemusi, kuhu me oleme ulatunud oma selle veebileheküljega. see ei ole mitte ainult üle-euroopaline, vaid on muutunud globaalseks erinevate mm, üksustega koostöö tegemine tähendab seda, et lehekülg on saadaval kolmekümne kuues erinevas keeles ning järgmises, järgmisel leheküljel või järgmisel slaidil näete abistatud ohvrite hulka. see on väga, väga hoolikas ja võib-olla niisugune ettevaatlik hinnang, aga ikkagi enam kui kakssada tuhat ohvrit on abi saanud ja see raha, mida me oleme suutnud vältida, selle, mille jõudmist kuritegi-, korjategijate kätte me oleme suutnud vältida, on ka juba üle saja miljoni. põhimõte on selles, et me töötame niimoodi, nagu toimib kurjategijate ärimudel ja partnerid sellel leheküljel annavad omapoolse, omapoolsed vahe, vahendid tasuta, niisugune on see mm, ettevõt-, ettevõtluspõhine lähenemine. veel üks näide, mida ma tahaksin teile tuua järgmisel slaidil, puudutab seksuaalset ärakasutamist. see on veebilehekülg, mille lõime umbes kaks aastat tagasi selleks, et aidata õiguskaitseorganeid paremini läbi viia uurimisi, mis on jõudnud surnud punkti ja üritasime neile siis selle abil pakkuda uut informatsiooni. mõte oli selles, et me kasutasime taustapilte seksuaalsest ärakasutamisest ja kurja, kuriteopaikadest ning pöördusime liikmesriikide poole, aga ka meie, mitte ainult ekspertide, vaid ka avalikkuse poole, nad aitaksid meil tuvastada neid objekte ning eesmärgiks oli siis see, et et me vaataksime, ütleme, kahesajas riigis niisuguseid mm, potentsiaalseid kuriteopaikasid ja siis nende abil saime terve hulga igasuguseid kuriteopaikasid ja objekte tuvastada kas ekspertide või lihtsalt avalikkuse esindajate abil ja niimoodi me saime anda uut hoogu nendele uurimistele, mis olid jõudnud surnud punkti, sellepärast et seal ei olnud mitte mingisugust informatsiooni ei kuriteo paiga, kurjategija ega mm, ohvri kohta. alustasime kahekümnest pildist. mõned siin slaidil on näha. Mm, kui me läheme nüüd ühe slaidi võrra tagasi, nii alustasime siis kahekümne pildiga ja esimese paari nädala jooksul saime enam kui neli tuhat emaili inimestelt, kes meid soovisid abistada ja lõpuks saime, saime inimestelt enam kui kakskümmend neli tuhat vihjet kõikide nende objektide kohta. me tegelikult ei uskunud, et me selle abil võime mõne kurjate, kuriteo tõsiselt ära lahendada, aga nüüd on igatahes tuvastatud üheksa last, keda kasutati ära ja nende suhtes on rakendatud vajalik kaitse. siin näiteks äh, hotellituba, see avaldati ning ta levis pöörase kiirusega internetis ja nädala pärast oli meil teada selle hotellitoa asukoht. nüüd vot vaadake, sellel slaidil on toodud vann, vann, kus toimus ahistamine. panime selle üles kell kümme, kümme minutit viis läbi ja juba kella kuueks oli meil olemas õige pilt, mille abil tuvastada see koht. nii et niisuguste mm, piltide ülespanemine tõesti aitas kaasa ja käivitas uuesti kõikides liikmesriikides need uuringud, sest et me kasutasime niisuguseid objekte kõikides liikmesriikides, kes soovisid meile vabatahtlikult niisuguseid pilte välja pakkuda. ja see oli väga suureks toetuseks siis õiguskaitseorganitele, nii. järgmine slaid siin näete tähelepanu, mida meile pöörati erinevates meediaväljaannetes ja nüüd vaatame korraks ka Mm, tulevikku, missugused on need tuleviku ohud ja arengud, mida me näeme, paistab, et lunavara jääb jätkuvalt esikohale ja tema rünnakud võivad isegi kasvada ning äh, kuritegu kui teenus muutub veel spetsialiseeritumaks järgmistel kuudel ja aastat, aastatel ilmselt kerkib esile veel rohkem konkreetseid teenuseid, mida osutatakse kurjategijatele, selle jaoks on vaieldamatult olemas kastav turg. siis me näeme ka seda, et tarneahelaid hakatakse rohkem ründama ja see muutub edukamaks, sest ettevõtted ostavad järje, jätkuvalt väljaspoolt teenust sisse ja see toob kaasa suurema ohu äh, phishing ehk andmete õngitsemine jääb jätkuvalt väga olulise tähtsusega kuriteoks, aga samamoodi muutub spetsialiseeritumaks ja inimestele lähenemine muutub üha mm, osavamaks, ettevõtetes samamoodi kõige nõrgemate lülide tuvastamine muutub osavamaks, olen nimetanud ka mm, kurjategijate poolt kasutatud makse, makseviise, aga samamoodi kerkivad esile uued viisid makse ma-, makseviiside ründamiseks. igasugune küberkuritegevus on tegelikult kasvamas ja kui me nüüd üritaksime kokku võtta, siis missugune peaks olema õiguskaitseorganite poolt kõige sobivam reageering? ma tean, et komisjon on tulemas välja ettepanekuga e-tõendite kohta ja kui vaadata nüüd meie kogemusi, siis enam kui kaheksakümmend viis protsenti on just e-tõendite roll, nii et seda on tõesti väga vaja. nüüd siiamaani toimus vastastikune hindamine, aga see on võib-olla natukene vanamoodsaks muutunud, sest et tõesti see äh, on kohutavalt aeganõude, nõudev, aga samas küberkuritegevuse uurimises on aeg väga olulise tähtsusega faktor. otsene koostöö nendega, kellel on olemas äh, informatsioon ja võima-, oluline on kiiremini ületada erinevaid juriidilisi piiranguid ning mõned mõtted ja ideed meie poolt on äh, seotud ka sellega, kuidas paremini tuvastada kuriteo päritolu ehk siis kust, missuguselt internetiaadressilt see tuleb, ma tahan veel ükskord rõhutada, et äh, see on väga olulise tähtsusega. nüüd äh, tundlikud andmed ja tundlike andmete kättesaamine, sellega, nendega on ka teatavaid probleeme, selle alla kuulub ka seksuaalse alatooniga piltide edastamine, selle, siin on probleeme, sellepärast et liikmesriigiti on karistused erinevad ning ma pöörduksin kõikide kõikide osalejate poole, et nad vaataksid selle aastatepiiri lävendi väga-väga tõsise pilgu, pilguga üle meil on vaieldamatult tarvis uusi ettepanekuid koostööks õigus, õiguskaitse ja erinevate teiste sidusrühmade vahel, samamoodi on oluline, et õiguskaitse saaks vajalikud tööriistad, et ta teeks rohkem koostööd erasektoriga, mida sai juba nimetatud, aga samamoodi, et tal oleks suurem juurdepääs andmebaasidele, need on vaid mõned nendest teemadest, millega me tegeleme ja me suure rõõmuga arutaksime seda nüüd teiega ja suur aitäh, suur aitäh teile, härra Van Kammert, selle ettekande eest. nüüd on aeg aruteluks. ma näen, et mõned liikmed soovivad sõna, kes nüüd soovib sõna, siis palun tõstke käsi või oma kaart ja mm, hakkame peale, kõigepealt proua Sipel aitäh, üritan keskenduda mõnidele küsimustele, et me räägime siin jälle krüpteerimisest äh, õiguskaitseorganitele ähm, e, e, seoses kuritegude jälitamisega, et see on alati olnud probleem ja kas te kinnitate, et et ku-, e, et sellest võib kasu olla mõningate rünnakute puhul, mida me näeme ja me räägime järjest rohkem küberrünnakutest, et äh, kas teie arvates on meil endiselt probleem nii taristuga kui ka ettevõtetega ja et teistes valdkondades me ei ole selles olukorras, et äh, ei ole äh, loodud kaitset rünnakute vastu ja mis puudutab laste seksuaalset ärakasutamist, te rääkisite sellest, et järjest rohkem on materjali, mida lap-, noored on ise loonud, lapsed äh, loovad sellist materjali erinevatel põhjustel ja te mainisite, et see ei saa olla ainult politsei ülesanne, vaid meil on vaja tõsta avalikkuse teadlikkust, võib-olla teha koostööd äh, koolidega, te soovitasite seda, ja minu küsimus on, et kas te näete, et selles valdkonnas äh, midagi liikmesriikides ka tehakse selleks, et äh, teadlikkust tõsta, et harida noori, et nad ei looks sellist materjali ja mis puudutab äh, ühte viimastest märkustest teie äh, esitluses, te rääkisite äh, piltidest selleks, et leida mingeid objekte ja et äh, inimesed on andnud teile väga palju väärtuslikku infot. minu küsimus on, et kas ei oleks võimalik kasutada internetis pildiotsingud selleks, et leida, et kust sellised pildid on kõigepealt internetti üles laetud? aitäh ja nüüd proua Rikk Muun, palun. aitäh, aitäh selle väga huvitava presentatsiooni eest. mul on paar küsimust teile. esimene puudutab süvavõltsingute tehnoloogiat. Te rääkisite sellest veidi ja vastavalt sellele raportile äh, et praegused arengud äh, süvavõltsingute alal võivad olla väga murettekitavad, kuna seda tehnoloogiat võib ära kasutada selleks, et ähm, kasutada seda ära ka ähm, laste äh, ärakasutamise puhul, et äh, ei oleks võimalik lapsi tuvastada äh,. kas praegu on nende võltsingute tuvastamine võimalik ja mis puudutab äh, ohvrite äh, lisaks ohvrite tuvastamisele, millised on peamised väljakutsed, mis seonduvad selle tehnoloogiaga ja minu äh, teine küsimus äh, puudutab virtuaalset vägistamist, et kas äh, küberseksuaalrünnakud võivad kas neid loetakse vägistamiseks ja minu kolmas äh, küsimus puudutab seda, kuidas te, äh, terrorirühmitused internetti kasutavad. Te mainisite seda ja kolleeg samuti, et äh, internet ja sotsiaalmeediat kasutatakse järjest rohkem selleks, et tegeleda terroristliku tegevusega. oluline on siin ka mm, ennetus äh, et tuleb äh, tegeleda terrorismi rahastamise vastu võitlemisega, et kas me teeme selles valdkonnas piisavalt äh, ja mida oleks veel võimalik teha erinevatel tasanditel ning äh, ma olen kuulnud, et probleeme on ka personaliga ähm, politseiteenistuste puhul ja ähm, liikmesriikide vastavate teenistuste puhul, kes äh, asjaga edasi tegelevad, et kas on vaja täiendavaid äh, vahendeid selleks, et võidelda terroristliku sisu vastu internetis, millised on peamised mm, võimalused selle tegemiseks, mida saab Euroopa Liit teha selleks, et liikmesriike toetada sellel tasandil? ja viimane küsimus ähm,. raportis on juttu ähm, sellest, et võiks äh, luua keskuse ehm, õiguskaitseasutuste innovatsiooni jaoks, äh, mis ühendaks peamisi partnereid äh, ja võtaks arvesse liikmesriikide vajadusi. kas te võiksite rohkem rääkida sellest ettepanekust ja kuidas see siis peaks realiseeruma? aitäh! ei, aitäh, härra Koolar. Körner, aitäh, aitäh selle huvitava esitluse eest. tahaksin teid tunnustada selle suurepärase mõtte eest, mis puudutas kodulehekülge, kus on ära toodud laste seksuaalse ärakasutamise koha, kohtade pildid. kuidas tagada see, et avalikkus teab sellest veebilehest, et kuidas te äh, Äh, tagate selle, et inimesed äh, näeksid neid pilte, saaksid aidata teid? ning teine küsimus puudutab äh, elektroonilisi tõendeid, millest te samuti rääkisite. Te ütlesite, et teil on vaja teada, et kes peitub teatava IP aadressi taga. et ähm, kas oleks võimalik te, teie vajadusi arvesse võttes äh, keskenduda äh, elektrooniliste tõendite puhul peamiselt juurdepääsu andmetele, et te teaksite, et kes on mingi IP aadressi taha, taga ja kui tegemist on äh, rohkem tundlike õiguste küsimustega, et siis võib-olla oleks võimalik kasutada äh, tugevaid garant-, tagatisi, ähm, sest et parlamenti samuti huvitab see, et äh, uurimised oleksid äh, kiired, aga meil on äh, õiguste osas siin ka suuri kahtlusi, et kas teie töös oleks abi sellest, kui te saaksite teavet juurdepääsuõiguste kohta, aga kui tegemist on siis muude tegemistega, siis võiks kasutada elektrooniliste tõendite instrumenti, kus on rohkem tagatisi aitäh ja proua Tüpont, palun. aitäh ka minult poolt selle raporti eest ja selle hea ülevaate eest. minu esimene küsimus läheb samas suunas kui kolleeg Körneri esimese küsimuse, esimene küsimus, et ma nägin, et te olete internetis väga ak-, aktiivsed mitte ainult äh, laste seksuaalse ärakasutamise osas, vaid üritate ka teiste juhtumite lahendamisse avalikkust kaasata, et kas see oleks äh, teine hea instrument, mida saaks ka teistes valdkondades kasutada, et kuidas oleks tulevikus seda võimalik paremini ära kasutada selleks, et äh, kuritegude toimepanemist äh, tõkestada. aitäh, proua Keller, palun! aitäh ja räägin prantsuse keelt, ütleb kõneleja. aitäh äh, selle ülevaate eest ja ma arvan, et kolleegide sõnavõtud annavad tõe, tõestust sellest äh, äh, tänutundest, mis meil on, et väga oluline on kaitsta lapsi ärakasutamise eest igasuguses vormis. mul on äh, kaks küsimust, et kas te võiksite palun täpsustada ja kirjeldada, et kuidas te teete koostööd riiklike institutsioonidega? et teie partnerite äh, slaide ei olnud eriti äh, loetav, ma nägin, et politsei oli siin partnerite nimestus üsna äh, madalal kohal, et kuidas te teete koostööd võib-olla siis ka spetsialiseeritud organisatsioonidega liikmesriikide tasandil? ja teine küsimus, järjest rohkem räägitakse rändajate olukorrast, kelle perekondi kasutatakse ära selleks, et äh, nad maksaksid järjest rohkem raha oma lähteriikides äh, Aafrika läbiva rände puhul, kui neil on eesmärk jõuda Euroopasse, aga seda tehakse selles etapis, kus nad sõltuvad, äh, kus nad sõltuvad äh, inimkaubitsejatest ja ülevedajatest, et kuidas ennetada ülevedajate äh, võimekuse kasvu, et nad äh, saavad mõjutada rändajate perekondi ja neilt raha välja pressida. härra Madisson, palun. ma räägin siis eesti keeles. Äh, ka minu küsimused on haakuvad eelneva küsijaga. esiteks, kuna ma olen uurinud ja natukene kokku puutunud äh, statistikaga, mis puudutab alaealiste vastaseid seksuaalkuritegusid Eestis, siis äh, minu küsimus teile kui Europoli esindajale on, et kui, äh, millised riigid Euroopa Liidus kõige rohkem teevad koostööd just nimelt veebipõhiste platvormide kasutamise puhul seksuaalkuritegude toimepanekuks laste vastu Äh, kas see on äh, siis, kas see Europoli ühenduse kasutamine on aidanud tõsta nende kuritegude avastamist, äh, on esimene küsimus. minu teine küsimus puudutab teie hinnangut, kas teil on analüüse või andmeid olemas, kui palju nendest kuritegude sooritajatest, keda teie olete tabanud, on korduvkurjategijad ja kes on esmakordsed ja kas seal on korrelatsioon ja seotus äh, ähm, karistusmääradega, mis on liikmesriikides, kuna need varieeruvad väga palju ühest riigist teise. ja väga tihti äh, selliste kuritegude puhul, kus rikutakse laste elusid terveks eluks, on esmakordsel juhtumil karistuseks tingimisi vangistus, mis on minu hinnangul ääretult pehme ja ebatõhus äh, karistusmäär. kas te olete näinud Europolis äh, või analüüsinud või vaadelnud üldse seda aspekti, ma ei tea, et, et seda te oskate äkki meile öelda, et kas seal on mingisugust äh, seost korduvkurjategijate ja esmakordsete kurjategijate vahel? ja kolmandaks, kuna siin küsiti ka eelneva küsija poolt mis puudutab migratsiooniküsimust ja sisserändajaid, siis äh, kui mõned aastad tagasi äh, šokeeris äh, Euroopat väga massilised juhtumid kas või Saksamaa linnades, kus tuhandeid naisi ahistati migrandi päritolu inimeste poolt, siis kas sellist seost on näha olnud ka lastevastaste seksuaalkuritegude puhul ja millistes riikides on lastevastased seksuaalkuriteod Europoli andmetel kõige kõrgema määraga? suur aitäh! Mr Zikats. ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. härra Zikats, aitäh. Te ütlesite, et rahvusvahelise koordineerimise puhul on vaja olukorda parandada. oleks väga tore, kui te tooksite näiteid, et kus äh, oleks vaja teie meelest äh, kõige kiiremini reageerida ning eile rääkisime e-elektroonilistest tõenditest äh, ning äh, pärast erinevaid äh, sõnavõtte äh, on mul hirm, et äh, asja lahjendatakse liiga palju ja et see ei taga tõhusust. ja seepärast minu küsimus, et ühest küljest tuleb arvesse võtta põhiõigusi, teisest küljest aga menetluste kiirust, et millele me peaksime kõige rohkem tähelepanu pöörama, et see määrus lõpuks siiski äh, Äh, oma mm, eesmärgi saavutaks. aitäh, proua Salani. You are doing a great job with pronouncing my name, Mr Chair. väga hästi äh, hääldasite mu nime. aitäh selle väga äh, hea esitluse eest. kõneleja hakkab rääkima rootsi keelt tahtsin esitada kahte küsimust. kuidas teie hindate olukorda Skandinaavia riikides? meil on olnud huvitavaid arutelusid, e, meil on ähm, räägitud sellest, et vaja oleks Euroopa FBI-d äh, luua, et kas te arvate, et see oleks äh, mõttekas, kas meil oleks nii võimalik lahendada rohkem juhtumeid, kas koostöö piiriüleste kuritegude puhul oleks siis parem? ja tahaksin ka küsida, et mis täna takistab politsei koostööd liikmesriikide vahel, kas ei ole vajalikke instrumente, kas ei ole piisavalt harmoneerimist, kas ei ole liikmesriikides piisavalt head tahet, kas ei olda valmis teavet vahetama, kas ametiasutused ei ole piisavalt vastutulelikud? härra Kohvat, palun. aitäh Europoli asedirektori eest eh, ja tahaksin küsida ühe Taani asja kohta, et äh, meil on ju tegelikult äh, meie ju tegelikult täiel määral ei osale õigusalases koostöös, et kas Europoli esindaja saaks veidi rääkida olukorrast Taanis kas te võiksite rääkida, kuidas Taani äh, koostöös osaleb? ma loomulikult ma loodan loomulikult, et koostöö Taani politsei ja Europoli vahel toimub rahuldaval tasemel, aga kas te võiksite palun rääkida sellest? aitäh, ähm, kui rohkem keegi sõna ei soovi, siis äh, annan siin sõna tagasi meie külalisele, härra Vilfan Hemertile, üle, jäänud ajaks me peame siin lõpetama kümme kolmkümmend, nii et teil on veel viisteist minutit aega selleks, et vastata neile küsimustele. aitäh. E, üritan teha kõik, mis võimalik, e, üritan vastata küsimustele, mis puudutab krüpteerimist, siis meil on süsteem e, meie ka kasutame krüpteerimist see äh, muudab meie virtuaalse ühiskonna äh, turvalisemaks, aga kui kurite-, äh, kurjategijad seda ära kasutavad, siis peaks olema võimalik õiguskaitseasutustel murda seda krüpteeringut. me peame looma selliseid süsteeme, ähm, nagu me oleme loonud pealtkuulamise jaoks, ähm, et oleks võimalik õiguslikult äh, krüpteering eemaldada selleks, et äh, äh, kaitsta muuhulgas ohvreid. ja mis puudutab avalikkuse teadlikkust ähm, seksuaalsest kuritarvitamisest, siis me tõepoolest toetame liikmesriikides avalikkuse teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, mida saab kasutada kogu Euroopa Liidus viimasel õiguskaitse nädalal me planeerisime Bulgaaria jaoks äh, ühe kampaania ja see oli tõesti väga äh, edukas, nii et me tõesti üritame teha koostööd mitte ainult juhtumite puhul, vaid äh, ka avalikkuse teadlikkuse tõstmise kampaaniate puhul ja mis puudutab avalikkuse kasutamist, siis siin on tõesti tegemist sellega, et me kasutame ära avalikkuse teadmisi et me tahame kui avalikud, avalikkus saab meil aidata mingeid objekte tuvastada, mingeid andmebaase tuvastada, millest meie ei tea, ja see ei puuduta mitte ainult avalikkust, vaid ka suurettevõtteid, nagu näiteks Redditit, kes toetavad neid ähm,, nende piltide avalikustamist, et äh, ja niimoodi me saame olla selles valdkonnas ka äh, tõ, äh, tõhusamad. ja mis puudutab terroristlikke rühmitusi Europolis äh, meil on ülesanne võtta maha õigus, ebaseaduslikku sisu või vähemalt äh, siis äh, vastavate teenusepakkujate tähelepanu juhtida sellisele sisule ja rohkem kui sada tuhat veebilehekülge või Twitteri Äh, lehekülge me öö, äh, oleme öö, äh, siis öö, suutnud maha võtta, üheksakümmend protsenti nendest on ka maha võetud. ja see, kui seda sisu kasutatakse inimeste radikaliseerimiseks, siis probleemiks on see, et kohati on tegemist öö, selliste kommunikatsioonivahenditega, millele meil juurdepääsu ei ole, aga me üritame ka kasutada ära sotsiaalmeediat ja meil on vaja paremini aru saada sellest, et kuidas sotsiaalmeediat selleks ära kasutatakse, iga rünnaku puhul on meil ka roll, et me peame tuvastama äh, ründajate tegutsemise sotsiaalmeedias ja Mm, tagama selle, et äh, vastavaid uurimisi äh, läbi viidaks mm, õiguskaitseasutuste puhul. ja härra Körner küsis teadlikkusest, jah, meil on vastavad äh, kampaaniad, hiljuti oli kampaania, et kuritegevusel ei ole sugu, et me üritame tõsta teadlikkust kuritegevuse osas üldiselt ja meie veebilehekülgedel ehm, veebilehekülge vaadatakse siis väga palju rohkem, et tavaliselt on kaheksasada tuhat vaatamist, siis aga oli rohkem kui kakssada tuhat vaadati siis ja see on ka üks äh, võimalus, äh, kuidas me kasutame nii-öelda äh, avalikkuse võimekust ja pakume siis oma teenuseid ka Euroopa õiguskaitseasutustele. ja mis puudutab eh, elektroonilisi tõendeid, et kas tegemist on juurdepääsu andmetega või muude asjadega, jah, metaandmed on väga olulised eh, veebilehekülgede puhul, seal on väga, need sisaldavad väga olulisi elemente uurimiste puhul ning eh, kui tegemist on uurimisega, siis peaks olema võimalik seda teavet saada äh, ja kui tegemist on äh, tõesti tõeliste andmete andmevahetusega, siis äh, seal on teatav lävend, mis on meie meelest liiga kõrge ja seetõttu paljude uurimiste puhul meil ei ole võimalik ka äh, mm, neid uurimisi läbi viia, kui me ei saa neid andmeid. nii et meil ei ole vaja mitte ainult juurdepääsu, vaid kohati ka metaandmeid ja platvormid, mida me kasutame. E, Europol äh, tahab järjest rohkem olla platvormorganisatsioon ja et, et mingi õiguskaitsealane töö käiks Euroopa tasandil, et meil oleksid sellised kampaaniad, aga et meil oleks ka ülevaade ja väga paljud äh, ettevõtted kasutavad äh, seda platvormi mõtet, et äh, luuakse ühendus inimese vahel, kes soovib teenust kasutada ja inimese vahel, kes soovib teenust osutada, nagu näiteks Uber, ja mm, see on ka meie mõte. ja koostöö liikmesriikide organisatsioonidega, me teeme kõigi liikmesriikidega ja kolm, e, kolmandate osapooltega, kellega meil on koostöölepingud äh, äh, mm, koostööd ja meie määruses on ette nähtud, et me äh, koostame iga-aastase aruande, mida tutvustatakse ka parlamendile ja see puudutab siis äh, koostööd Europoliga ja see on võimalus, kus me saame arutada koostööd erinevate liikmesriikidega. ja rändajad, mis puudutavad, puudutab rändajate liikumist euro, Euroopa Liidus me näeme, et on järjest rohkem äh, organiseeritud kuritegevust, me hiljuti nägime seda näiteks äh, neljakümne inimese surma puhul Essexis. me suurendame tegevust selles valdkonnas, tehes koostööd liikmesriikidega ja toetame uurimisi kõigi vahenditega, mis meil selles valdkonnas on ja tõepoolest on oht äh, et inimesi niimoodi ära kasutatakse. ja mis puudutab rahvusvahelise koostöö parandamist, siis äh, tõepoolest meie süsteem on põhineb ju liikmesriikidele, liikmesriikide piiridele, aga küberkuritegevuse puhul on meil probleem nende piiridega, sellepärast et piire ju tegelikult seal ei ole, nii et see õigusalane koostöö on ainult osaliselt kooskõlas nende vajadustega, mis meil on ja äh, paljudel juhtudel äh, küberkuritegevuse puhul kübervaldkond ei ole äh, valitsuste pädevuses, vaid on eraettevõtete pädevuses. nii et meil, nii et äh, elektroonilised tõendid on väga olulised ja see, et asi läheks nii, nagu mõni aeg tagasi Äh, loodi vahistamise äh, määrus, äh, elektrooniliste tõendite küsimus on täpselt sama oluline kui vahistamismäärus. ja kas meil on vaja Euroopa FBI-d? see ei ole institutsiooniline küsimus, millele Europol peaks vastama meil oleks vaja selleks ka föderaalsüsteemi, aga meil ei ole föderaalseadusandlust. ja minu isiklik arvamus on, et meil ei ole vaja Euroopa FBI-d, vaid meil on vaja Euroopa politseid e. Europolil on roll tuvastada vajakajäämisi, vaadata, et asjad toimiksid, see on see äh, platvormi mõte ja siis äh, pakkuda võimalusi politseile koostööd teha ja me tõesti üritame tõsta ekspertide teadlikkust erinevates liikmesriikides, äh, näiteks selliste meetmetega nagu küberpatrullimisnädal või äh, ohvrite tuvastamise kampaania, kus äh, ja, ja seal on ka mm, kahekordne eesmärk, et teha paremini koostööd ja ähm, ja tõsta e-, ja koolitada eksperte ja meil on vaja et kui me, kui meil on traditsiooniline õigussüsteem, siis äh, meil ei õnnestu korralikult vastu astuda kuritegevusele. ja mis puudutab Taani töökorraldust, äh, tõepoolest teeme tihedat koostööd äh, Taaniga. Taanil ei ole otse juurdepääsu teatavatele andmebaasidele, see peab käima Europoli kaudu äh, see võib-olla muudab asjad äh, keerulisemaks, aga minu kogemus on, et me saame neid samamoodi toetada nagu ka teisi õiguskaitseasutusi, välja arvatud see, et neil ei ole otse juurdepääsu teatavatele äh, andmebaasidele, et see on äh, piirang, mis endiselt on olemas ja ja ma arvan, et ma olen nüüd paljudele küsimustele vastanud, aga annan nüüd sõna Fernandole mõningateks paremateks küsimusteks. jah, meil on mõned kü-, küsimused, siin oli küsimus äh, küberrünnakute kohta. küberrünnakute tase, mida me näeme, on väga kõrge, me näeme igapäevaselt seda, kuidas ettevõtted ja organisatsioonid on rünnakute all. kas meil on äh, äh turvaline äh, äh, keskkond nende kasutamiseks äh,? küsimus on siin selles, et ähm, vaja on inimesi harida, äh, kurjategijad ründavad kõige nõrgemat lüli, nii et äh, väga oluline on inimeste harimine, seda me näeme ettevõtete puhul, kus kasutatakse ähm, ära seda, et inimesi ei ole piisavalt koolitatud ja see, et inimesi ei ole piisavalt koolitatud, ongi üks peamistest haavatavatest kohtadest, mida kurjategijad ära kasutavad, meil on vaja ähm, vahendeid selleks, et leevendada ja ennetada äh, rünnakuid ja siis oli küsimus ka laste ärakasutamisest ja ja äh, kuidas käib koostöö äh, liikmesriikidega, kõik, kõigi liikmesriikidega on väga hea koostöö, kõik on ähm, kõigi jaoks on väga, see teema väga prioriteetne, väga raske on statistikat äh, saada ähm, nende juhtumite kohta, mida me toetame, aga ma olen äh, viimased kakskümmend aastat tegelenud selle teemaga, ma olen näinud, et äh, järjest rohkem on seda see, selles valdkonnas tegevust ja kurjategijad kasutavad järjest rohkem ära eh, tehnoloogiat ja statistika, mis meil praegu on Europolist, eh, käivad läbi ka USA eh, taotlused ja me saame siis USA ettevõtetelt, Facebookilt, Microsoftilt vastavaid viiteid ja siis Europol jagab selle teabe läbi Euroop-, laiali äh, äh, Euroopa liikide vahel, sellel aastal on selliseid äh, pöördumisi olnud kolmsada tuhat ja meie aitame liikmesriikidel neid pöördumisi analüüsida, neid filtreerida, sest et kõik ei ole piisavalt kvaliteetsed, aga kõik jõuavad siis liikmesriikide tasandil uurijate lauadadele. selge on see, et vaja on rohkem ressursse, vaja on rohkem investeerida, mitte ainult õiguskaitse tasandil, vaid ma arvan, et vaja on mitte ainult õiguskaitse tasandil tegutseda, vaid ka kaasata kodanikuühiskonda. võib võib-olla oleks vaja mõelda sellele, et me oleks, meil oleks Euroopa lastekaitse keskus, kes ühendaks kõiki neid organisatsioone, kes võitlevad laste ärakasutamise vastu, et oleks lihtsam teha koostööd, see ei pea olema Europolis, vaid võib-olla kuskil mujal, meil on vaja tihedamat koostööd äh, korralikuma katusorganisatsiooni all, selleks et meil oleks parem koostöö. ja siin oli juttu ka süvavõltsingutest Ehm, ja selle kasutamisest laste seksuaalse ärakasutamise valdkonnas, et mida meil on vaja selleks, et äh, tuvastada, meil on vaja instrumente, aga ka koolitust, meil on regulaarsed koolitused, ehm, meil on selline rakkerühm, me toome Europoli kokku, äh, paremad äh, spetsialistid kogu maailmast ja kahe nädala jooksul siis analüüsime laste ärakasutamise materjali, pilte, videosid ja neid inimesi, kes äh, anal-, vahendavad seda materjali ja üritame siis äh, siis analüüsida, et ja, ja aru saada, et kus on äh, vastavad rikkumised toime pandud, mis riikides ja siis palume aval-, av-, algatada uurimisi. see on väga mm, tõhus meetod, mitte ainult Äh, selleks, et lapsi kaitsta, vaid ka selleks, et koolitada inimesi, kasutades ära parimaid eksperte maailmas. ma pean ütlema, et äh, see on hea algatus, me oleme aga olnud võimelised analüüsima ainult väga väikest osa materjalidest, mis meie andmebaasides on. see tähendab, et meil on väga palju miljoneid faile mida keegi ei ole suutnud veel analüüsida, e, sest et meil ei ole piisavalt ressursse, nii et äh, minu üleskutse oleks, et meil on vaja rohkem investeeringuid, rohkem koolitust, paremaid äh, instrumente ja Will juba rääkis, kui oluline on äh, e elektrooniliste tõendite määrus ja see, et praeguse määruse äh, kohaselt me peame alati pöörduma liik-, liikmesriikide organisatsioonide poole, mm, see äh, vahel on aga takistuseks ja nüüd äh, Europol peaks saama rohkem võimalusi selleks, et osutada paremaid teeni-, paremaid teeneid õiguskaitseasutustele. aitäh teile mõlemale Ähm, Will van Hemertile ja Fernando Ruizile, tema kolleegile nende selgituste ja vastute eest ja me oleme ka täiesti päevakorraga ajakavas, sest järgmine punkt on ette nähtud kümme kolmekümneks, seega jätame hüvasti oma külalistega ning tehti ettepanek, et trükiversioon, paberversioon sellest äh, aruandest tuleks jagada kõikidele liikmetele ja me olime kohe ka nõus selle ettepanekuga. jah, see aruanne on veebilehel, see on võimalik äh, välja trükkida ja edastan teile siis sekretäriaadi kaudu ka need slaidid, mida nägite täna Let's move. Let's move to point number 10 in the Läheme edasi, päevakorrapunkt number kümme. punkt number kümme. varjupaiga ja rändefondi loomine. raportööriks on Mirjam Talli. Will... kes on kohal tervitame teda ja ootame tema selgitusi läbirääkimistel tehtud edusammude kohta nõukoguga. proua Tali, teil on sõna. aitäh, esimees. ja mis puudutab varjupaiga ja rändefondi loomist, siis meil on toimunud kaks kolmepoolsete läbirääkimiste vooru ning mõne minuti jooksul üritan teile anda siis ülevaate nendest kohtumistest esimesel kolmipoolsete läbirääkimiste voorul me esitlesime Euroopa Parlamendi prioriteete, nii nagu me nende osas kokku leppisime libekomisjonis ja täiskogul. solidaarsus, välismõõde, spetsiifilised eesmärgid ja nende eesmärkide rahastamine, partnerluspõhimõte, otsene rahastamine, eh, kohalikele piirkondlikele omavalitsustele ümberasustamine, ümberpaigutamine, järelevalve, kommunikatsioon, delegeeritud aktid olid siis parlamendi jaoks põhilised prioriteedid teisel läbirääkimiste voolul üritasime siis äh, terves reas küsimustes edasi liikuda, eriti mis puudutas solidaarsust, äh, fondi eesmärke, partnerluspõhimõtet äh, ja hädaabi. solidaarsus on meie jaoks ülitähtis, toonitasime seda ja kogu meie meeskond Euroopa Parlamendis toetab sellist lähenemist nõukogu tundub nõustuvat, et solidaarsus võib olla küll prioriteedist, prioriteediks, aga meie nõusta-, nõuame parlamendis, et see pandaks spetsiifiliseks äh, eesmärgiks. kui seda ei tehta, siis on see samm tagasi sellest, mis meil on praegu Amifi fondiga paika pandud. ja me jätkame siis solidaarsuse küsimuse tõstatamist ka järgnevatel kolmepoolsetel läbirääkimistel. Äh, meie jaoks on tähtsad viis äh, eesmärki, solidaarsus, äh, legaalsete koridoride loomine rände, rändajate jaoks. nõukogu ja komisjon ei taha solidaarsust spetsiifilise eesmärgina ja nad tahavad äh, legaalset äh, ja illegaalset rännet koos nimetada. meie soovime legaalset koridori ja ka vahendeid integratsioonile meie leiame, et eesmärgid peavad sisuga olema kooskõlas, sest muidu ei ole võimalik luua seda, mida soovitakse fondiga luua. partnerluse põhimõte. parlament on teinud uue ettepaneku hoolitsemaks selle eest, et äh, CPR-i määruse artikliga seitse ei oleks siin kattuvusi ja partnerluse põhimõte jääb asüüli, migratsiooni ja integratsioonifondi jaoks tähtsaks ning me ootame nüüd nõukogu seisukohta. siin toimus ka arvamuste vahetus spetsiifiliste eesmärkide rahastamise kohta ja parlament on öelnud, et AMIF-iga tuleb panustada kõikide eesmärkide saavutamisse ja sellepärast me oleme välja pakkunud rahastamise, rahastamise miinimummäära nõukogu ei soovi miinimummäära selleks, et säilitada paindlikkust. parlament aga leiab, et miinimummäärad on väga tähtsad selleks, et õiguslikult tagada seda, et liikmesriigid ka piisavalt rahastavad äh, fondi eesmärkide täitmist rääkisime viiest erinevast äh, kriteeriumist äh, hädaabile, me loodame, et siin tehakse edusamme, isegi kui on vaja veel üldiseid äh, hädaabi andmise võimalusi arutada, eriti kui see peab toimuma kesksete ametite kaudu, millel on ka siis vastav mandaat. läbirääkimiste raportöörina jään selle mandaadi juurde, mida parlament esimesel lugemisel mulle andis. see on läbirääkimiste aluseks meie poolt ja me kaitseme parlamendi seisukohta kolmepoolsetel läbirääkimistel. parlamendi seisukoht on kõigile teada ja avalik ja me üritame võimalikult suuri edusamme teha Soome eesistumise ajal, samal ajal saades aru, et seda küsimust ei ole võimalik vaadata isoleeritult mitmeaastase finantsläbirääkimiste ähm, aruteludest siin on veel terve rida valdkondi, mille puhul nõukogul ei ole mandaati veel antud. tehnoloog-, tehnilised kolmepoolsed läbirääkimised juba käivad ja ootame uusi voore järgnevatel nädalatel. aitäh, proua Talli, selle kokkuvõtte eest edusammude kohta. me oleme täna siin selleks, et ka variraportöörid ära kuulata, kui nad soovivad sõna saada. härra Leenars esimesena Rahvaparteist ma ei usu, et äh, variraportööridel on siin vaja pikalt rääkida, meil käivad läbirääkimised. muidugi sisulistes küsimustes on meil erimeelsusi, aga raportöör väga hästi võttis kokku selle, kuhu me oleme jõudnud ja peame lihtsalt nende läbirääkimistega jätkama heas vaimus ja lootma, et tulemus on ka hea. kas keegi soovib veel sõna saada, härra Hukk Renew fraktsioonist? härra Markart Rohelistest, kas keegi soovib kommenteerida? Te ei pea. aga kui tunne siiski ütleb, et on vaja, siis äh, teil on selleks õigus. kui annate sõna, siis ma muidugi võtan sõna. et äh, nõustun sellega, mida te ütlesite. ja mul on hea meel, et me teeme siin tihedat koostööd läbirääkimistel, see ei ole lihtne. väga tähtis on toonitada et AMIF-i põhiliseks eesmärgiks ei ole kolmandate riikide rahastamine, vaid valmistada liikmesriike ette varjupaiga taotlejate saabumiseks ja väga tähtis on siin ka solidaarsuse põhimõtted paika panna. aitäh! härra Kohvod on siin veel kohal, ei soovi sõna saada, proua Kempa härra Hukk, te jõudsite ka kohale, soovite kommenteerida? härra Hukk räägib mikrofonita. vabandust, jäin natuke hiljaks, aga tundub, et just äh, õigel ajal jõudsin kohale see on tõesti väga tähtis õigusloomeline ettepanek. tahan kiita proua Tallit, kes eelmisel nädalal kolmepoolsetel läbirääkimistel esindas meid kõiki parlamendist ja ta tegi seda väga hästi. ja ta ka äh, nõukogule ja komisjonile esitles siis ettepanekuid, mille osas meie kõik oleme nõus. et kui tähtis on see, et äh, asüüli ja migratsiooniküsimustes me saame toetust, eriti just integreerimisel. just see integreerimise osa on väga tähtis. Need, kes jõuavad Euroopasse pagulastena, neid tuleb lõimida Neid on, neil on vaja äh, luua suhteid, nad ei tohi jääda võõrasteks kogukondades. Äh, koolides on vaja lõimida, täiskasvanutele tuleb pakkuda keeleõpet ja leida töökohad. selleks, et ühiskond toimiks äh, ühtsena ja just sellepärast minu fraktsiooni jaoks on tähtis, et artikkel kaheksas välja toodud solidaarsuse põhimõte oleks meie töö aluseks ja just sellepärast tuleb teha konstruktiivset koostööd ka järgneval kolma, kolmandal äh, kolmepoolsete läbirääkimiste voorul. ma ei näe siin proua Kempat, äh, Miguel Urban Crespot ka ei ole kohal kuue fraktsioonist. kui kõik on oma osa sellest tööst ära teinud, siis tuleb lihtsalt vaadata uuesti raportööri poole ja küsida, et soovite veel midagi kommenteerida. ei siis meil on vaja hääletada kell üksteist. aga enne kuulutan veel välja ajakava. aa, ah, ei olegi ajakava? no väga tore. okei okay., pending on the next negotiations. kõik sõltub äh, uutest läbirääkimisvoorudest, seega meil ei ole tähtaega enne hääletust on veel ka punkt üksteist ette nähtud, aga me lükkasime selle edasi me lükkasime selle edasi seitseteist kolmekümneks täna pärastlõunal. see on Tanja Fajoni raport piirihalduse viisade rahastamisvahendi loomine. see tähendab seda, et meil toimub elektrooniline hääletus. kell üksteist. kell üksteist, on see kell üksteist, jah? nii et teen ettepaneku, et teeme jälle pisikese pausi sest kui me teeme selle praegu, selle hääletuse, siis äh, saadikud äh, kurdavad, et me ei hääletanud ajal, mis ette nähtud. olete nõus või siiski mitte? kell üksteist, nii et pisike paus. hääletame täpselt kell üksteist, üksteist null null. täpselt. selleks, et äh, kõik äh, liikmed, kes on arvestanud selle kellaajaga, oleksid siis ka õigel ajal kohal. aitäh teile!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 kallid kolleegid, tere tulemast tagasi. ja aitäh tulemast tagasi. meil oli pisikene paus just selleks, et saadikud jõuaksid siia õigeks ajaks kohale elektroonilisele hääletusele. tegemist on lühikese hääletusvooruga, päris lühikesega ja siis lõpetame ka oma töö kuni kella neljateist kolmekümneni, mil me jätkame siis koos, kui ma ei eksi, arengukomisjoniga, inimõiguste allkomisjoniga. kaks kolmkümmend täna pärastlõunal siis. aga kõigepealt tuleb meil maha pidada lühike hääletus, mis pole ka üldse mitte keeruline. meil on raportöörilt soovitus Jadviga Visnjevskalt suur tänu talle selle eest. suur tänu tehtud töö eest. me hääletame protokolli üle, mis sõlmitakse Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini vürstiriigi vahel, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurotax süsteemile õiguskaitse eesmärgil. kõigepealt tuleb meil hääletada ühe muudatusettepaneku üle. üks muudatusettepanek on. ja siis hääletame soovituse eelnõu üle. nii et kõigepealt muudatusettepanek. olete te elektroonilised kaardid kaasa võtnud? on kõik oma kohad sisse võtnud? härra Meelo, ootame, et te ka jõuaksite maha istuda olete nüüd valmis? nüüd muudatusettepanek ja nüüd palun, hääletus on alanud. Now the vote is closed. hääletus lõppes. tagasi lükatud. Now we vote the recommendation ja nüüd hääletame soovituse üle. lõpphääletus, soovituse eelnõu kokkuleppe kohta, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? vastu võetud suure häälteenamusega. palju õnne raportöörile, ma õnnitleks teda, kui ta oleks kohal aitäh teile kõigile!